liberaalide ja demokraatide fraktsioon ning äh, Euroopa vasakpoolsed on teinud ettepaneku vahendada, vahetada ära äh, komisjonide ja delegatsioonide liikmed, ma lisan selle protokolli siia protokolli, nii et võtke